suur aitäh teile, proua Kristu Trobol, selle päevakorrapunkti üle hääletame homme keskpäeval, nüüd lähme järgmise ja viimase tänase päevakorrapunkti juurde, milleks on eh, samuti proua Kristu Troboli eh, raport, see puudutab ühist kaubanduspoliitikat, kõigepealt ongi sõna raportööril neljaks minutiks, palun. ja nohmals, härra president, härra president, eh, suur aitäh! see raport, mida lühidalt võiks nimetada Omnibus äh, üheks, äh, kujutab endast siis seda, et kaubanduspoliitikas võetakse samuti arvesse Lissaboni lepingu öö, äh, sätteid, eriti artikleid kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend üks. Lissaboni lepingu läbi on nüüd Euroopa Parlamendil õigus ka osaleda kaubandusküsimuste arutamisel üheski varem see nii olnud ei ole. selline kaasotsustamismenetlus on Ameerika Kongressi mudel ja mitte äh, mudel, mida kasutatakse meie liikmesriikides. siiamaani oli kaubanduspoliitika äh, komitee menetlusest väljaspool ja lõppkokkuvõttes otsustas kõige üle alati nõukogu selline, sellist erisüsteemi nüüd enam ei ole. otsuseid kaubanduspoliitika valdkonnas tehakse nüüd komisjonis. komisjon aga ei saa neid otsuseid vastu võtta mitte lihtsalt tühja koha pealt. üritan teile kiiresti äh, selgitada peamisi muudatusi, mis on välja toodud minu raportis. esiteks ühised arusaamad. nõukogu komisjon ja protokoll leppisid kokku ühistes arusaamades, mille kohaselt delegeeritud õigusaktide ning rakendusaktide eh, ellurakendamises tuleb järgida ühtset mudelit minu äh, paraku aga komisjon nendest ühistest arusaamadest kinni ei pidanud, raport äh, aga tugineb sellel, mis ühistes arusaamades kirjas on. vastavalt nendele arusaamadele kasutatakse peamiselt delegeeritud õigusakte, ühtlasi nõuandemenetlus ja kontrollimenetlus on need, mida kasutatakse enamasti rakendusaktide puhul, kuid on siiski ka juhtumeid, mille puhul eh, kontrollimenetlus oleks liiga pikk ja seega peava, peaks meil olema ka eraldi menetlus ja seega olemegi tulnud välja nõuandemenetlusega. Eh, et nüüd, mis puudutab täpsemalt nõuandemenetlust, siis kinnitame üle komisjoni ettepaneku, nimelt selle asemel, et äh, teostada siin konsultatsiooni, mis ei ole ilmtingimata vajalik, saaks kasutada seda menetlust äh, subsiidiumivastaste ning dumpinguvastaste äh, meetmete osas. tähtajad subsiidiumivastaste ning tamminguvastastuse menetluse osas ei tohi ületada äh, maksimaalset kestust, mis on ette nähtud äh, ma-, rahvusvahelises kaubandusorganisatsioonis. ja just nimelt sellepärast raporti ettepanekus on ette nähtudki nende perioodide vähendamine, loomulikult on võimalik ette näha aga ka erandeid. lisaks sellele enamikes käsitlevates määrustes äh, on äh, pandud peale komisjonile ka aruandekohustus Euroopa Parlamendi ning samuti avalikkuse suhtes. see on väga tähtis aspekt. Äh, akta ümber käivad arutelud seda selgelt ka näitavad, see protsess ei olnud päriselt läbipaistev, tegemist on ju interneti ajastu, ajastuga ja seega peab rakendama ellu kõike seda, äh, mis võimaldab inimesi paremini informeerida. raport vastab nendele muudatustele, mis tulenevad Lissaboni lepingust, tegelikult on tegemist väga tehnilise raportiga, tuli tegeleda väga paljude tehniliste aspektidega, aga samas on tegemist ka väga poliitilise teemaga, sest et see tegelikult kujutab endast uut etappi kaubandussuhetes. suur aitäh kõigile variraportööridele, samuti ka härra volinikele, härra volinikule. suur aitäh, proua raportöör ja nüüd on sõna volinik Tšolosel. suur tänu, härra president. kõigepealt tahaksin mainida volinik De Guhti. tal oli tänaseks päevaks ette nähtud juba reise välismaale ja kuna selle päevakorrapunkt, see päevakorrapunkt kinnitati väga hiljuti, siis ei olnud tal võimalik oma programmi muuta ja täna siin teiega seda teemat arutada, seepärast paluski ta minul võtta sõna komisjoni nimel komisjon on väga tänulik proua Kistvu-Trovoolile, samuti härra Moreirale, variraportöörile ja ka teistele INTA liikmetele, sest et nende lähenemine oli väga konstruktiivne. tegemist on tähtsa ettepanekuga, sest et tegemist on esimese ja kõige olulisema sammuga selleks, et nüüd viia vastavusse meie kaubandusalased õigusaktid delegeeritud õigusaktide ning rakendusaktide süsteemiga. komisjon tegi koostööd nii nõukoguga kui ka Euroopa Parlamendiga selleks, et see teema lõpule jõuaks nii kiiresti kui võimalik. suur hulk muudatusettepanekuid tuleb sel nädalal hääletusele, loomulikult ma ei hakka igat neist kommenteerima, tegemist Äh, on siin äh, detailse tööga, mis ootab kolme institutsiooni. ma tahaksin piirduda paari üldise märkusega. esiteks, komisjon põhimõtteliselt võib nõustuda kõikide muudatusettepanekutega, äh, mille eesmärgiks on kasutada nõuandemenetlust ette valmistustöös. nüüd teiseks, delegeeritud õigusakte tuleks kasutada ajutiste kaitsemeetmete määruse osas Hiina suhtes. nüüd, mis puudutab dumpinguvastast määrust, siis selles osas saaksime ka nõustuda. me oleme nõus nende muudatusettepanekutega, mis räägivad ajagraafikust ja uut sellest, et kontrollimenetlus asend-, äh, vabandust, komitee menetlus asendatakse uue süsteemiga. komisjon ootab leida, loodab leida lahendus, mis oleks tõhus läbirääkimiste käigus, mis leiavad aset kolme institutsioonide vahel pärast parlamendi hääletust. lõpetuseks tahaksin öelda järgmist. komisjon hindab väga teie siiamaani tehtud tööd, nüüd tuleb meil koostööd teha edaspidigi selleks, et võimalikult kiiresti see teema ka lahendada. suur aitäh, härra president, suur aitäh, daamid ja härrad! suur tänu, härra volinik! nüüd on sõna fraktsioonidele, esiteks härra Kaspari Rahvapartei nimel. härra president, kallid kolleegid! kahetsusväärne on see, et see väga tähtis arutelu toimub nii, nii hilisel tunnil ja loomulikult eh, üldsus ei kuule ega näe seda ja samuti ei ole vastutav volinik kohal mul on sellest kõigest väga kahju, sest siin raportis on mitmeid teemasid ja aspekte, mille eest on parlament võidelnud viimastel aastakümnetel rahvusvahelise kaubanduse areenil. nii et eh, see, kuidas me nüüd oleme lähenenud selle arutelule siin hilisel ajal, on kahetsusväärne. meie kolleeg on väga tublit tööd teinud. ja Lissaboni lepingu sätted nüüd eh, käsitlenud kaubandusküsimuste valdkonnas. jah, eh, pädevuse tasakaal aastast kaks tuhat üheksa ja Omnibus. Need on täiesti ainuolematud, olematud seni maailmas. Eh, ja kui me vaatame Saksa parlamenti, teiste riikide parlamente, siis eh, selliseid pädevusi eh, ei ole kunagi Saksa parlamendil olnud. nii et ma olen väga tänulik eh, ka selle eest, et umbikuvastaste meetmete ja subsiidiumivastaste meetmete tähtaegu on vähendatud selles valdkonnas on tehtud ära tubli töö. ma loodan, et meie Euroopa Liidu ühine kaubanduspoliitika äh, muutub sellest tõhusamaks ja meil on ka oma vastutus siin kanda. Äh, nüüd on meie vastutus veelgi suurenenud pärast aastat kaks tuhat üheksa ja meil tuleb tõestada, et me suudame tõesti head tööd teha. ja veel üks märkus, see on minu jaoks väga oluline teema, nimelt me tahame, et Euroopa Parlament teeks kõik, mis tema võimuses selleks, et meie administratsioon tõesti korralikult saaks tulevikus tegeleda nende komiteede menetluse küsimustega suur aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel on pooleteistkümneks minutiks sõna härra Moreiral. <clears throat> ma tänan, härra president. jah, nüüd juba on natuke aega läinud sellest, kui me viimati käsitlesime ühist kaubanduspoliitikat. nüüd me tegeleme rakendussätetega ja delegeeritud aktidega, mis tulenevad Lissaboni lepingust. Euroopa Komisjonil on seadusandlik jõud just delegeeritud aktide kaudu ja e, seejuures on ta kahe teise institutsiooni mm, seire all nii et kaubanduse vallas on oluline see, et tegemist on Euroopa Liidu ainupädevusega ja see teema ei kuulu liikmesriikide pädevuse, sellepärast tuleb kasutada ühenduse meetodit ja me peame olema väga ranged, kui uusi Lissaboni sätteid hakatakse ellu viima. parlamendil peab olema täielik kontroll kogu Euroopa Liidu seadusloome üle ja e, delegeeritud õigusaktid e, saavad olema sellistel juhtudel, kui komisjoni kutsutakse üles muutma või täiendama õigusakte. nüüd rakendussätted. ei saa, et liikmesriigid e, seavad veto komisjoni eh, täitevvõimualastele otsustele, sest kommerts, kaubanduspoliitika on Euroopa Liidu ainupädevuses. Eh, nii et eh, kui nüüd liikmesriigid tahavad vetoõigust, siis seda saab neile anda ainult erandjuhtudel ja kindlasti mitte ei saa see reegliks muutuda. ja lõpetuseks tahan tänada raportööri Kistu Troovooli suurepärase töö eest ja kompromissivalmiduse eest suur tänu, härra Moreira, nüüd on liberaalide nimel sõna proua Kohmerinil. ma tänan, härra president, mu daamid ja härrad. pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist on kõik muutunud Euroopa Liidu kaubanduspoliitikas, meil on tekkinud sellele uus õiguslik alus ja eriti hästi on seda näha siin Euroopa Parlamendis ja see, mida me praegu arutame, on võib-olla esmapilgul väga tehniline teema. me räägime siin delegeeritud õigusaktidest ja rakendusmeetmetest, aga kõige selle taga on meie kaubandushuvid. vaadake, millised on dumpinguvastaste meetmete tähtajad ja subsiidiumivastaste meetmete tähtajad. me räägime siin rahast ja suurtest-suurtest rahasummadest. ka salastatud ja mittesalastatud informatsioon, väga tähtis on, et see informatsioon oleks kättesaadav avalikkusele, siin juba viidati paralleeliga aktale. me jah, võime siin arvutada väga paljusid aspekte, aga praegu on aeg öelda suur tänu raportöörile, ta on meid juhtinud läbi selle teema väga kindlakäeliselt. ja ma loodan, et õige pea me hakkame ka aktale samamoodi lähenema. suur aitäh teile, nüüd kaks minutit, proua Köstinger, palun. ma tänan, härra president. see raport, mida me tunneme Omnibus ühe nime all ja mis käsitleb kaubanduspoliitikat, on väga tähtis märk sellest, et Euroopa Parlament on nüüd tugevasti kaasatud kaubanduspoliitika küsimustesse. tegemist on tõesti ülimalt olulise valdkonnaga. Inta komisjon tegeles sellega algselt ja meil on vaja delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid nüüd äh, kujundada tulevikuks. ma tahaksin koondada tähelepanu kolmele aspektile, mis minu arvates on olulised tõstatada. kõigepealt kontrollimenetlus Äh, tähtis on, et see menetlus oleks kiire asjaosalistele ja seejuures on loobutud konsulteerimise menetlusest. Lissabon näeb ette, et institutsioonid teevad samas tihedat koostööd. ja tähtis on, et kui mingid arusaamatused tekivad, siis neile jõutakse jälile juba päris algusfaasis ja tähtaegade küsimus. aeg on tähtis ja kui protsessid kulgevad kiiremini, siis see tagab kindlustunde kaubanduspartneritele. on võimalik kaks kuud kokku hoida sellega, et loobutakse konsultatsiooni menetlusest. nii et ma tervitan seda raportit ja tänan raportööri suurepärase koostöö eest Eh, suur aitäh ja üheks minutiks on sõna härra Leichtfriedil. ma tänan, härra president, volinik, raportöör. ma arvan, et me võime nüüd kindlalt väita, et Euroopa Liidu kaubanduspoliitika on olnud üks suuri Euroopa Liidu edulugusid. sest see kuulub jäänud alati Euroopa Liidu ainupädevusse ja pärast Lissaboni lepingut me näeme, et eh, nüüd oleme me eh, võrdsed osalised kogu menetluses ja ma usun, et meie väliskaubandus muutub veelgi edukamaks tänu sellele. hetkel on keerukas muuta eh, olemasolevaid menetlusi kohandada neid uutele oludele, meil on Omnibus üks ettepanek ja Omnibus kaks ettepanek tulekul ja me üritame leida süsteemi, mis on eh, usaldusväärne ja anname võimaluse komisjonil võimalikult efektiivselt tegutseda, nii et loodetavasti see, mis toimus aktaga, ei kordu kunagi. suur tänu, härra Leitfried ja nüüd vaba mikrofoni voor ja seekord on sõna siin vaid proua Pašeskul, palun. suur tänu, härra president. ma toetan kahekümne kuue nõukogu õigusakti muutmist, mis puudutavad ühtset kaubanduspoliitikat selleks, et äh, viia need kooskõlla uute delegeeritud õigusaktide ning rakendusaktide süsteemiga komisjonil on nüüd suuremad rakendusvolitused, samas suurendab see meie kaubanduspoliitika tõhusust, see võimaldab Euroopa Liidul saavutada suurem konkurentsivõime ka välisriikides. ühtlasi on väga hea, et komisjon on võtnud enda ülesandeks kõik viia vastavusse Lissaboni leping tulevikuga äh, kontrollimenetluse kasutamine enamikel juhtudel on kindlasti hea mõte, kaitsemeetmed on selles osas ka väga suure tähtsusega, tuleb kaaluda seda, kui suures ulatuses need vajalikud on. suur tänu ja härra volinik, palun! suur tänu, härra president, tahaksin teha paar kokkuvõtlikku märkust. väga lühidalt, nagu arutelu näitas, tegemist on tehniliselt vaatenurgast väga keerulise teemaga, sest et see hõlmab olulisi õigusakte kaubanduspoliitika valdkonnas. ja seega on ka täiesti õigustatud see, et äh, siia panustati nii aja kui jõupingutustega. teiseks, komisjon tervitab Euroopa Parlamendi muudatusi ja me oleme valmis tegema koostööd triloogi raames. kolmandaks ja lõpetuseks, peamiseks teemaks on endiseks, endiselt see, kuidas me otsustame eh, hallata kaubanduslikke kaitsemeetmeid, me peame just nimelt sellele teemale keskenduma ka triloogi raames. komisjoni nimel tahaksin paluda, tahaksin tänada Euroopa Parlamenti väga põhjaliku töö eest selles teemas ja äh, võite toetuda kin-, loota kindlasti ka volinike de Guhti koostööle järgnevas. suur tänu teile, härra volinik, nüüd on sõna proua raportööril. jah, schnell, schnell und kurz. ma tänan, ma teen kiiresti ja lühidalt. ma tänan variraportööre ja ka volinik Tšiolost, kes esindab siin komisjoni. jah, töö jätkub ka tulevikus koostöövaimus. homme me hääletame läbi kõik muudatusettepanekud ja ka lõpphääletus toimub meil homme. tegemist on väga tähtsa teemaga. ja tähtis on, et mind ka täiskogul toetataks homme. et ma saaksin koos kolleegidega minna trialoogile tugevalt positsioonilt ja olgem siis kõik paindlikumad ja näidakem üles kompromissivalmidust. me tahame, et meil oleks uus õiguslik raamistik ja me tahame leida oma koha selles. ma tänan kõiki koostöö eest ja head õhtut, sest me läheme varsti magama. suur aitäh heade soovide eest, proua raportöör. ja nüüd on see päevakorrapunkt läbi võetud ja alust-, hääletame homme kell kaksteist, järg-, istung jätkub homme